s'il n'y a pas d'objection, l'agenda est réputé adopté. ja kui teil midagi, mingeid vastuväiteid ei ole, siis loen, on päevakorra vastu võetuks, soovin tere tulemast volinik Oettingerile, kes äh, on äh, reserveerinud meile selle aja, et esitada meile kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta Euroopa Liidu eelarve. suur tänu, lugupeetud volinik, et tulite täna siia eelarvekomisjoni ette, enne kui te ajakirjanike ette astusite ma tahtsin teile öelda, et pärast seda, kui koordinaatorid kuueteistkümnendal mail oma otsuse langetasid, on tänane arvamuste vahetus volinik Oettingeriga äh, nii äh, interaktiivne kui vähegi võimalik ja me lähtume pingpongi ähm, metoodikast Äh, jojo ja pingpong on need metafoorid, mida meie komisjonis ikka kasutatakse. ja me esitame äh, küsimused äh, nii, et volinik vastab igale küsimusele eraldi, mitte nii, et oleks terve rida küsimusi ja pärast seda pikk voliniku vastus. ja saadikutel on võimalik esitada ka mitu küsimust, järje, järjeküsimused täpsustavad küsimused, samas tuleb pidada kinni talle eraldatud kõneajast. kui on liiga palju aega küsimuste, küsimuse esitamiseks, siis ei ole võimalik enam hiljem pärast vastust täiendavaid küsimusi esitada või sekkuda. ja seetõttu ma siis paluksin kõikidel kolleegidel jääda väga napisõnaliseks, et oleks volinikul rohkem vastusteks aega ja Teil oleks võimalik pärast täiendavalt sõna võtta, kui volinik on oma vastuse andnud. selle iga-aastase eelarve arutelud toimuvad praegu paralleelselt järgmise mitmeaastase finantsraamistiku aruteludega ja seda olulisem on see, et kuna meid ees ootab intensiivne ja raske läbirääkimiste periood, siis tuleb pöörata tähelepanu institutsioonide vahelistele suhetele äh, ning äh, usalduse austamisele. lubage, mul lubatud volinik, juhtida tähelepanu veel äh, ühele paarile asjaolule seoses usaldusega. tahaksin rääkida noorte tööhõive algatusest ja Türgi varjupaigataotlejate vahendist mis puudutab noorte tööhõive algatusest, siis parlament saavutas lepitusel äh, selle tugevdamise äh, saja kuueteistkümne miljoni euroga kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarves, aga selle aasta eelarves komisjon avaldas oma finantsprogrammi, äh, kus kasutatakse kahe tuhande kahekümnendal aastal samasid summasid, ehkki me oleme toonitanud, et tegemist on ainult indikatiivsete näitajatega ja näitajatega, siis teate väga hästi, et äh, see ei pea vett lepitusprotsessis äh, ja pidades silmas meid ümbritsevat poliitilist reaalsust. nii et äh, ma tahaksin toonitada, et usaldus on väga oluline selles kontekstis. ja mis puudutab Türgi vahendit, ehk siis Süüria pagulaste vastuvõtuvahendid Türgis, mille kohta paran-, esitate täna paranduseelarve ja teie ettepanek kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks parlamendil on juba olnud mõnda aega olnud võimalus rõhutada, et parlament ei ole rahul sellega, kuidas seda vahendit on kasutatud ning kuidas langetatakse rahastamisotsuseid. lugupeetud volinik, te lepite kokku nõukoguga kõigepealt ja siis tulete parlamendi ette, nii et teie eelarveprojekt on täiesti valmis, parandusprojekt on täiesti valmis ja, ja meie peaksime selle lihtsalt vastu võtma. meie, meile meeldiks rohkem, kui te tutvustaksite meile juba esialgset äh, programmi ja siis parlament ning nõukogu saaksid oma seisukohad välja öelda. ja äh, komisjon on nüüd siis teinud ettepaneku paranduseelarve kohta, esialgse ettepaneku kohta ja kolm miljardit eraldatakse selleks, et parandada Süüria pagulaste vastuvõtmist ja üks miljardit Euroopa Liidu eelarvest ja kaks liikmesriikidelt. palun jääge realistlikuks, jääge mõistlikuks, me peame tõenäoliselt meil on siin äh, otse valitud liikmed äh, Euroopa mitmekesisust esindavad äh, saadikud ja seetõttu tuleb usaldada meid, tuleb kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve küsimuses, nii nagu ka paranduseelarvete küsimuses kaks tuhat kaheksateist ja mõistagi, mõistagi ka mitmeaastase finantsraamistiku küsimuses. loodame, et see usaldus kehtib kõikjal ja äh, meiegi oleme valmis omalt poolt usaldust näitama üles. Te hakkate meile tutvustama kohe äh, viimast meie ametiaja aastaeelarvet, meie Briti kolleegide jaoks on see samuti viimane eelarve. ning kõike seda meelde tuletades annaksin teile sõna ning ma tean, et te peate lahkuma kell kaksteist nelikümmend viis, seetõttu palun piirduge esialgu kümneminutise sõnavõtuga ja mitte mingil juhul üle viieteistminutise sõnavõtuga. ja pearaportöörid saavad sõna seitsmeks minutiks ja palun pidage kinni sellest seitsmest minutist, ka variraportöörid, neil on neli minutit aega nii küsimuseks kui vastuseks, vastusteks ja siis, kui on aega veel, siis võivad ka teised meie komisjoni liikmed küsimusi esitada, otsustame siis koosoleku ajal, vastavalt sellele, kuidas asjad on kulgenud, kui palju on kellelgi kõneaega hiljem, pidades silmas, et volinik lahkub kaksteist nelikümmend viis, palun, härra volinik. härra esimees, kallis äh, sõber Artui, austatud äh, raportöörid, äh, daamid ja härrad parlamendiliikmed, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu selle küllakutse eest nüüd peale seda, kui komisjoni kolleegium mõne minuti eest äh, eelarve ettepaneku aastat kaks tuhat üheksateist äh, arutas ja vastu võttis, ähm, olen nüüd siin, et äh, teie kui esimese partneriga rääkida meie eelarve ettepanekust ja selgitada ka mõningaid punkte. ja mul on siin ähm, üksteist punkti ja mul on siin ka mõningad slaidid äh, valmistatud, mida saate jälgida. niisiis, äh, komisjon on teinud omapoolse põhjaliku analüüsi, selle tulemusena oleme ettepaneku välja töötanud ning me arvestame siis ka erinevate poliitiliste prioriteetidega eelarves. ja see eelarvekava äh, lähtub jooksvast eelarveraamistikust ning vaatamata meie Briti sõprade väljaastumisele oleme siis üleminekuperioodi äh, äh, ka arvestades äh, taganud siis selle, et Ühendkuningriik ähm, osaleb selles eelarveaastas kõikide kohustuste ja õigustega. nii et tegu on siis nii-öelda tavalise kahekümne kaheksa liikmesriigiga Euroopa Liidu eelarve ettepanekuga. tõepoolest, tegu on viimase eelarvega, mida äh, Euroopa Parlament selles äh, koosseisus äh, otsustab, aga komisjon ühe aasta pärast, vaid mõni päev enne valimispäeva või pärast seda tutvustame ka eelarve raamistiku aastaks kaks tuhat kakskümmend ka sellele komisjonile ja ka kaks tuhat üheksateist oktoobri lõpus, siis loodame, et uus parlamendi koosseis selle ka vastu võtab teeme eh, siis kohustuste osas eh, ettepaneku sada kuuskümmend viis koma kuus miljardit eurot. et sellega nõustuksite. ja arvestades siis aastaga kaks tuhat kaheksateist on siin tegu kolm koma üks protsendilise kasvuga. ja meil on siin üks koma ühe miljardi eurone marginaal ette nähtud ja see puudutab parlamendi, nõukogu prioriteete ja ka teiste äh, päevakajaliste arengute jaoks, äh, mida me praegu ette prognoosida ei oska. ja mis puudutab nüüd geopoliitilisi ähm, arenguid ja ka erinevaid teisi arenguid, siis äh, viimastel aastatel on ka paindlikkusinstrumente vägagi tõhusalt kasutatud. ja järgmiseks aastaks on siin ette nähtud kaks koma kolm miljardit eurot ning selle tulemusena siis kohustuste Ehm, ehm, lähevad siis kohustuste summa läheb üks koma kaks miljardit ehm, üle. ja mis puudutab makseid, siin teeme ettepaneku saja neljakümne kaheksa koma seitsme miljardi mahus ning siin on tegu võrreldes praeguse eelarvega tegu kasvuga kaks koma seitse protsenti ning siin on vägagi suur marginaal veel, üheksateist koma kolm miljardit ähm, eurot ähm, kuni kaks tuhat üheksateist ähm, äh, eelarve maksete lävendini. ning äh, siin on tegu siis kasutamata jäänud äh, marginaalidega viimastest aastatest ja, ja see puudutab siis ka vastavat marginaali ja mänguruumi maksete jaoks. ja kevadel kolmepoolsetel kohtumistel Äh, tuli välja siis prioriteetide osas, et äh, kõik kolm institutsiooni on prioriteetide osas ähm, üldjoontes ühel nõus, ühel nõul. ja kaks valdkonda oleme tähelepanu keskmesse võtnud ja see puudutab siis juba pikaajalisi äh, rõhuasetusi ja pikaajalisi kulusid, tulusid ja need on olnud olulised ja muutuvad aina olulisemaks. kõigepealt siis meie majanduse tugevdamine, samuti meie tööturu elavdamine ning samuti Euroopa Liidu vastupanuvõime tugevus. ja me teeme siin ettepanekuid, kasvuettepanekuid mõningate valdkondade jaoks, näiteks mis puudutab ähm, Euroopa, mis võivad siis edendada Euroopa Liidu majanduskasvu, samuti mis suurendavad tööhõivet, kõige olulisemaks ähm, on siin just noor põlvkond ja ähm, teiseks on siis uus ähm, ähm, fookuspunkt, mis siin aina rohkem tähtsamaks muutub, puudutabki rännet. ja seoses ähm, solidaarsuse aspektiga e, siis me peame arvestama ka meie meetmetega Euroopa Liidu välispiiridel ja see kajastub ka meie eelarves kõikide liikmesriikide huvides ning äh, siin tuleb siis arvestada ka äh, välispiiridel võetavate meetmetega ning väljaspool Euroopa Liitu peame me rändevoogudega ja samuti ka nende rändepõhjustega tõhusalt äh, tegelema selleks, et äh, ka poliitilisesse stabiilsusesse väljaspool Euroopa Liidu piire panustada. ning äh, see eelarve viiakse läbi siis vastavalt ähm, eelarve täitmise põhimõtetele ja nõuab siis ka vastavaid meetmeid. ma tulen nüüd äh, rubriigi üks A juurde. ja see on äh, slaidil neli. rubriik üks A hõlmab kõige olulisemaid äh, investeeringuid meie majanduse elavdamiseks ja samuti tööhõive suurendamiseks, töökohtade suurendamiseks. siin on ette nähtud kakskümmend kaks koma üheksa miljardit eurot ja võrreldes praeguse eelarvega on tegu kolme koma üheksa protsendilise kasvuga ja äh, siin on äh, tegu ähm, eelarve mahu suurendamisega väga olulise, oluliste programmide jaoks ja see on siis ka kooskõlas teie pikaajalise ähm, programmeerimisega ja see Horisont kaks tuhat kakskümmend on näiteks siin, siin soovime siis ähm, anna äh, sellele kümme koma neli miljardit ja tegu on siis kasvuga pluss kaheksa koma neli protsenti Euroopa ühendamise rahastu, siin äh, soovime seda ähm, ühe miljardi võrra suurendada kolm koma kaheksa miljardit kokku ja see on siis kasv kolm koma kuus koma neli protsenti. nüüd, mis puudutab innovatsiooni, selleks, et äh, Euroopa võimekust suurendada, selleks, et suuri andmemahte töödelda, siis on komisjon ähm, ühise ettevõtte ähm, jaoks vastavad äh, ettepanekud välja töötanud ja selleks on ette nähtud sada üheksakümmend neli miljonit eurot järgmisesse eelarvesse. aga need on ainult esialgsed äh, summad. nüüd, mis puudutab high performance computing ut, äh, siis ähm, ka sellega me peame tegelema, kui me soovime jääda konkurentsivõimeliseks, seetõttu on tegu alles esimeste summadega, mis peavad kajastuma ka järgmises ähm, ähm, eelarveraamistikus, näiteks mis puudutab äh, digitaalset Euroopat, kus on ette nähtud üheksa miljardit niisiis järgmiseks, järgmisel aastal soovime just selles punktis, mis puudutab siis just ähm, ähm, ähm, just digivaldkonda soovime teema, valdkondade mahtusid suurendada. samuti on äärmiselt oluliseks muutunud äh, kaitsevaldkond ja olen väga tänulik ka äh, nõukogu ja parlamendi toetuse eest. ja siin on tegu siis ka tööstuse arenguga Ähm, tööstuse arenguga kaitsevaldkonnas, siis on ette nähtud kakssada nelikümmend viis miljonit eurot. ja sellele lisab veel, lisandub veel kakskümmend viis miljonit äh, selle meetme ettevalmistamiseks. ning äh, äh, sellega lähtume, sellega oleme siis õigus, ähm, tulnud vastu ka vastavatele kompromissidele, mis puudutab eelarvet. nüüd, mis puudutab ähm, noorte kavasid, siis Rasmus Ähm, Erasmuse puhul teeme ettepaneku kuus koma kaks miljardit eurot ja siin on ka tegu sammuga, mis ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul veelgi kasvu äh, leiab. solidaarsuskorpus. Äh, sellise algatuse töötas välja komisjon eelmisel aastal ja nõukogu ja parlament veel arutavad seda küsimust ja siin me Ehm, näeme ka, ka vahendite ehm, suurenemist ette sada miljonit eurot ning eh, siin on oluline siis ka usaldusväärsuse kasvatamine paljude miljonite noorte jaoks, kes osalevad eh, selles suurepärases projektis, mille nimeks on Solidaarsuskorpus. siin on vaja, oluline ka eh, uus õiguslik Ähm, alus ja ma loodan, et vastav otsus nõukogus ja parlamendis võimalikult kiiresti ka langetatakse, nii et me saame siis ka õiguslikul alusel seda, äh, selle algatusega võimalikult kiiresti edasi minna. nüüd, mis puudutab ähm, noori, siis ähm, äh, noorte tööhõive algatus, siin on ette nähtud siis vahendid kakssada kolmkümmend kolm miljonit eurot, see tuleb rubriigist üks B ja siin tuleb arvestada ka Euroopa Liidu majanduskasvuga ja me peame arvestama sellega, et meil on endiselt veel noorte seas töötus vägagi suur, aga samas võrreldes aastaga kaks tuhat kolmteist oli kui tollal oli eh, siis eh, noorte töötuse määr kakskümmend neli protsenti, siis nüüd on see viisteist koma kuus protsenti. aga kahjuks programmide eh, rakendamisel on siis liikmesriikides ja piirkondades, kus vajadus nende programmide järgi on kõige suurem, on liiga vähe edusamme saavutatud selle programmi rakendamisel ning mõningad liikmesriigid eh, tegelikult ei kasutagi neid vahendeid, mis neile ette on nähtud, kuigi neil vajadus selleks on ja nad ei kasuta neid täies mahus. ja eh, komisjon eh, tegi ka mõni päev tagasi ettepaneku äh, siis tööturu järelevalveasutuse kohta, mis peaks edendama meie tööturgu. ja sellele on ette nähtud üksteist äh, miljonit eurot ähm, vahendite ettepanekuks. ja nüüd jõuan slaidi juurde number viis, see on rubriik üks B ja see hõlmab samuti investeeringuid majanduskasvu ja tööhõive edendamiseks. ja kõige olulisem ähm, on olulisemad punktid ähm, lasuvad siin jällegi liikmesriikidel. nagu te teate, siis äh, noorteprogrammi rakendamine algas ähm, hiljem kui ette nähtud ja seda teemat on siin kõrges kojas ka mitmel korral arutatud. kaks tuhat kaksteist aasta lõpul maksete äh, tempo suurenes silmnähtavalt ja see on seotud erinevate põhjustega, aga see on ikkagi väga rõõmustav areng nii et me võime siis loota tänu nendele arengutele, et selliseid ähm, kehvad arengud nagu eelmisel aastal ähm, automaatselt enam ei kordu. ja nagu öeldud, viimase aasta ähm, lõpul me siis äh, saavutasime äh, selle programmiga äh, täieliku rakendamiskiiruse ja loodame, et selline tempo jätkub ka järgmisel aastal ning äh, siin koos ähm, tihedas koostöös liikmesriikidega ei äh, peaks me järele andma oma pingutustes ja pea, võime ka öelda, et arengud liiguvad õiges suunas. ja mis puudutab nüüd maksete osa, siis äh, seda ambitsioonikat eelarvet sel aastal kärbida ei tohiks. ja te näete te siin ka slaidil, kuidas siis programmid kaks tuhat seitse kuni kolmteist on arenenud ja kuidas kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend programmid maksete osas ähm, äh, praegu kulgevad praeguse äh, mitmeaastase finantsraamistiku äh, taustal. ning ähm, praegu on siis ähm, maksete assigneeringu puhul ette nähtud nelikümmend seitse koma üks miljardit eurot, siin on tegu kerge kasvuga võrreldes eelmise aastaga üks koma üks protsenti tegu on äh, küll väikese kasvuga, aga siin on tegu siis äh, äh, sellega, et vanad programmide puhul on kohustused vähenenud ning et ka uute programmide puhul on vahendite kasv toimunud. ja vanad programmid peaksid siis lõppema aastal kaks tuhat üheksateist, see on viimane aasta, mil programmiperioodi kaks tuhat seitseteist kuni, kaks tuhat seitse kuni kolmteist ähm, programmide jaoks on veel makseid, väljamaksed ette nähtud ja siin on ette nähtud siis kolm äh, miljardit eurot. kui te vaatate nüüd uusi programme, siis siin on tegu kasvuga seitse koma kolm protsenti äh, võrreldes aastaga kaks tuhat kaheksateist ja me eeldame, et äh, kõik need vahendid ka ära kasutatakse. ja, ja ju ta on nüüd rubriik kaks juurde see puudutab põllumajandusprogramme. siin on ähm, vahendite maht võrreldes äh, ühtekuuluvuspoliitikaga äh, stabiilsem, me näeme siis ette siin üks koma kahe protsendilist kasvu, aga mis puudutab keskkonna ja kliimapoliitika meetmeid LIFE programmi raamet, siis siin on tegu suurema kasvuga, kaheksa protsenti ja minu meelest on see väga hea äh, areng, see näitab, et ähm, keskkonnakaitse, kliimamuutuste äh, vastane võitlus on endiselt oluline teema ka järgneval aastal. ja me lähtume siin ka teie ootustest seoses äh, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend mitmeaastase finantsraamistikuga et äh, ikkagi kakskümmend protsenti meie mm, vahenditest investeeritakse mm, kliimameetmetesse ja toimus ka vastav kuulamine siin kõrges kojas sellel samal teemal. ning selle pluss kaheksa protsendiga me jõuame oma kahekümneprotsendilise eesmärgi piirini tunduvalt lähemale ja järgmiseks mm, äh, eelarve raameks eelarveraamistikuks on komisjon ette näinud eh, ka, teinud ka ettepaneku kakskümmend viis protsenti ning eh, kuidas see protsendimäär täpselt jaguneb erinevate programmide vahel, seda me täpsustame järgnevatel päevadel. nüüd slaid number seitse. siin on tegu siis eelkõige rände ja julgeoleku teemadega ning samuti tuleb tugevdada Äh, piirivalvet. Äh, rubriigis kolm, see puudutab äh, siis ähm, julgeolekut ja Euroopa Liidu kodakondsust ning siin on siis, ähm, lisatakse kaks koma kolm miljardit ähm, eurot ning siin tuleb arvestada ka erinevate komisjoni ettepanekutega praeguseks ähm, praeguseks eelarveraamiks näiteks nelisada kuuskümmend miljardit eurot Dublini eh, määruse ette nähtuks samuti sada seitsekümmend viis miljonit eurot Kreeka abistamiseks, mis puudutab eh, siis eelkõige eh, varjupaigafondi, rändefondi. sest et vastava fondi me oleme ju ära kaotanud ja sada kuuskümmend, sada kuusteist miljonit eurot on ette nähtud siis kodanik, kodanikukaitsemehhanismi jaoks ja siin on tegu siis uue algatusega Resk EU. ja see kajastub äh, siis ka kaks tuhat üheksateist äh, aasta eelarve ettepanekus. mis puudutab nüüd kogu mahtu, siis äh, ülemmäär kasvab ja Ähm, üheksasada kakskümmend seitse koma viis miljonit eurot ning seda saame rahastada siis ainult tänu oma paindlikkuse instrumendile. ja jõuan nüüd kaheksanda slaidi juurde, meie meetmed äh, väljaspool Euroopa Liidu piire. see puudutab siis rubriiki neli. Ähm, siin on äh, arvestatud just rändega seotud äh, vahendite suurendamisega ja äh, tegu on siis kasvuga üks koma kolm miljardit võrreldes eelmise aasta eelarvega. ja siin on ette nähtud siis ka lisainvesteeringud. ja siia alla kuul- ka Türgiga sõlmitud ähm, pagulaste rahastu, nagu te teate, siis eh, esimene osa on juba rahastatud ja, ja oleme jõudnud vahendite puhul kaheks, kahelt miljardilt kolmanda eh, miljardini. ning härra esimees, veel ei ole kokkuleppeni jõutud eh, nõukoguga, aga te peate arvestama ka järgmisega. ma näen tõesti äh, vaeva, et jõuda iga kohtumisele, mis toimub parlamendis või nõukogus nagu ja me oleme rohkem tihti, tihedamini nõukogus kui parlamendis, nii et kui te kutsute mind iganädalaselt siia, siis tulen igal nädalal, kui te kutsute mind igapäevaselt siia, tulen siia iga päev, nii et ma olen tõesti valmis öösel ja päeval äh, tegelema teiega, rääkima teiega, nii et minu töövõime on vägagi suur ja ma olen valmis ka augustis siia tulema. aga veel kord, kui äh, Koreper esitab meile ähm, kutse siis äh, peadirektoraadid, ähm, volinik Haan või ka mina läheme kohale ja kui seal saavutatakse edusamme, siis me arutame need edusammed läbi. ja kui te mind siis äh, ka äh, üks päev enne Coreperi siia kutsute, siis ma olen tihedamini siin, mitte nõukogus, nii et asi ei ole mitte prioriteetides, vaid, vaid asi on selles, millises järjekorras kohtumised aset leiavad, nii et, et teie otsustate ja millal teie kohtumised aset leiavad ja seetõttu meie kohtumised sõltuvad ainult teie kohtumiste korraldamise kavast ning me tegime siis ka ettepaneku ähm, ka uue makseosa jaoks kuus kolm miljardit ja rääkisime ka sellest, kuidas seda rahastada, nii et siin on väga olulise teemaga tegu, väga ajakohase teemaga. nii et kaheksa tuhat õpetajat näiteks küsivad meilt, et ähm, millal me saame ometigi lepingu, ähm, mis alustaks peale Ähm, suvepuhkus, sellepärast meil on üks koma kaks miljonit ähm, pagulast ähm, ja nende hulgas on ka tuhandeid koolilapsi. nii et kuida-, kujutage nüüd ette, need koolilapsed ei saa haridust. sellisel juhul äh, lapsevanemad pigem lähevad minema ja, ja see tekitab jällegi negatiivse mõju, nii et äh, kui vanematel kui lapsevanematel on põhivajadused ähm, ähm, kaetud, siis nad jäävad ikkagi oma ajutisse viibimiskohta. ja, ja õpetajate äh, roll on oluline, nad äh, oleksid soovinud juba eile või siis kõige hiljem äh, homme sooviksid seda töölepingut terveks õppeaastaks ja seetõttu meie ettepanek on järgmine. üks miljard Euroopa eelarveraamistik, kaks miljardit siis värsket raha. aga kahjuks nõukogu väga äh, rangelt lükkas selle ettepaneku tagasi, nii et äh, mõni kuu tagasi juba tuli seitsme-kaheksa liikmesriigi poolt äh, kiri, nii et kõik liikmesriigid, kes ei ole teile sugugi mitte võõrad, liikmesriigid, kus osaliselt asuvad ka teie valimisringkonnad ja, ja osaliselt on tegu ka rahandus, rahandusministritega, kes on teie äh, nii-öelda järeltulijad ja nemad leiavad, et kõike tuleb Euroopa Liidu eelarvest rahastada, aga see paistis meile vastuvõetamatu. ja et kindlasti ei ole see ka teile vastuvõetav. aga nõukogu seisukohta veel ei ole. nõukogu seisukohta selles küsimuses veel ei ole, vaid vaheseis on selline, et me jõudsime üksteisele läheneda äh, nii palju, et nõukogu oli valmis vähemalt ühe miljardi äh, värsket äh, raha tagama ja meie jutumärkides ainult kaks miljardit eh, siis eh, vahendite ümberpaigutamise kaudu peaksime leidma. aga asi läheb edasi. nõukogu eh, sekkub veelgi rohkem operatiivhuvidesse ja soovib, et seitsesada miljonit siis tuleks tänu meie vahendite ümberpaigutamisele. ning selles küsimuses võidakse küll nõukogus kokkuleppele jõuda, aga Itaalia poolt ei ole veel kinnitust, sest Itaalia on praegu keerulises olukorras, nii nagu te lehtedestki olete lugenud ja seal on tegu valitsusega, äh, mille mandaat hakkab praegu lõppema ja tegu on ka võimaliku uue valitsuse koalitsiooniga, mis võib-olla sel nädalal ametisse asub, nii et ootame ära sealsed arengud. aga nagu öeldud, nõukogul ei ole praegu mandaati, sellepärast Itaalia ei ole veel omapoolset kinnitust antud nii et äh, tegu on siis äh, võimaliku äh, ettepanekuga, millega nõukogu võiks nõustuda ja läheb siis ka sellega mm, läbirääkimistesse parlamendiga. ja ma loodan, et lapsed ja nende vanemad ei pea veel nädalaid ootama, sellepärast et see teema on väga oluline ja nende kaalutlustega tuleb arvestada, aga ma arvan, et lapsed ja pagulased peaksid ikkagi meie tähelepanu keskmesse seisma ja seetõttu tuleb kokkuleppele jõuda hiljemalt juunikuus, selleks et anda siis perspektiiv järgmiseks ähm, õppeaastaks ja näidata, et see on ka meie prioriteet. meie teeksime järgneva ettepaneku. üks koma nelikümmend viis miljardit eurot panna siis ka kaks tuhat üheksateist eelarve ettepanekusse. ja mul on väga hea meel teile öelda, et aastaks kaks tuhat üheksateist on juba, sisaldab juba üks koma viis miljardit äh, eurot. ja lisaks sellele äh, meie, tänu meie meetmetele oleks komisjon võimeline maksete ja kohustuste osas siis ähm, vastata ka meie eesmärkidele. mis puudutab seda rahastut, äh, siis vaatamata kõigele, kogu kriitikale on see vägagi tõhus instrument ja sellepärast, et äh, neid vahendeid kasutatakse ikkagi inimväärikuse tagandamiseks, ilma et nad lõpetaksid kuskil Ankarasse või Türgi presidendi huvide äh, täitmiseks. ja lisaks sellele et näeme ette viissada kuuskümmend miljonit eurot Ähm, nende kohustuste ähm, täitmiseks, mis me võtsime Süüria konverentsil ja veel lisaks sada miljonit eurot äh, rahastamaks äh, projekte, mis on äh, seotud vabe, Vahemere keskpaiga marsruudiga ja see puudutab siis ka Lääne-Balkani riikide vahendite suurendamist. ja nüüd jõuan üheksanda slaidini, mis puudutab erinevaid programme. ja need täpsemad selgitused esitatakse teile. siin on üle kuuekümne 60 ülevaate programmidest ja olukord on paranenud sellepärast, et Euroopa lisandväärtus on rohkem välja tulnud nendes programmides ja samuti on tasa, ka tasakaalustatud infot saadud tänu vahearuannetele ja ma leian, et see on vägagi lugemisväärt äh, taustainfo selleks, et võimaldada kõikidest programmidest ähm, hea ülevaade, oleme teinud siis kõikidest programmidest, kuuekümnest programmist lühikese kokkuvõtte. nüüd äh, kümnes äh, slaid, äh, halduskulud. ja kõigepealt sooviksin teid tänada ähm, selle eest, et eelarves kaks tuhat üheksateist on Ähm, on siis arvestatud sellega et, et ähm, viie protsendi võrra soovitakse personalikulusid vähendada ja see on äärmiselt oluline ka ähm, meie tegutsemise ja usaldusväärsuse jaoks äh, järgmisel perioodil. ja siinkohal sooviksime tänada eelkõige just parlamenti, et te olete selle eesmärgiga nõustunud. ja ja me soovime siis kõiki kulusid, mis ei puuduta pensioneid ja töötasusid, äh, külmutada see puudutab äh, siis äh, hoonete haldamist ja nii edasi. ning me suurendame äh, kulusid personalile kolme protsendi võrra, aga siinkohal sooviksin tähelepanu juhtida sellele ja teen seda korduvalt, et mis puudutab palgatõusu, siis siin on ette nähtud ainult kaks koma viis protsenti ja mis puudutab pensionikulusid, siis siin on ette nähtud kasv kuus koma kaks protsenti ja daamid ja härrad, me peame peatselt teiega arutama ka seda küsimust, et kuidas neid aina, kuidas me ähm, käsitleme neid aina kasvavaid personalikulusid järgnevatel aastatel, sellepärast et võib-olla oleks vaja pensionifond luua, sellepärast et kui meil on tegu kuus koma kaks protsenti pensionikulude tõusuga, siis sellega ei ole me veel jõudnud äh, Äh, lõpuni, sellepärast et järgnevatel aastatel on ette näha kasvu kuni äh, kaheksa protsenti, kümme protsenti ja nii edasi ja sellisel juhul mõningates äh, liikmesriikides kindlasti esitatakse küsimus, et võib-olla saaks neid pensionikulusid kuidagi tasakaalustada ähm, sissetuleku ähm, töötasu vähendamisega ja see kindlasti ei ole vastuvõetav. nii et mis puudutab pensionifondi väljatöötamist äh, siis olen seda küsimust nõus arutama teiega ümarlaua taga, aga äh, mitte ametlikus vormis. ja nüüd üheteistkümnes slaid. milline on siis ülevaade eelarve ettepanekust, nii et siin on ette nähtud tagasihoidlikud äh, vahendite kasvud ning tänu nendele mõõdukatele taga, äh, eelarvevahendite kasvudele soovime siis suurendada meie tööhõivet, majanduskasvu, stabiliseerida ja tugevdada meie piire ja ja toetada neid riike, kes võtavad vastu pagulasi. me soovime tagada eh, ka suure, kasutada ka veel rohkem paindlikkusvahendid ning viimasel kahel aastal oli meil ka ähm, piisavalt ähm, siis ähm, Ähm, marginaali selleks, et ähm, tegeleda ka ettenägematute arengutega. ning oleme esitanud ka teile erinevad eeskirjad ähm, erinevate sektorite kohta, aga oleme rääkinud pigem MFF-ist, aga ka eelarve ettepanek aasta kaks tuhat üheksateist on oluline, nii et arvestame siis ka tähtajaga kaheksateist november, sellepärast minu meelest oleks äärmiselt oluline see, et me õigeaegselt äh, ka eelarve kaks tuhat üheksateist osas töödega lõpuni ja jõuaksime vaatamata sellele, et lähenemas on ka valimised, aitäh teile! suur tänu, lugupeetud volinik, kuulasime ära teie tähelepanekud, jah, ja oleme valmis siis kohtuma sagedamini, aga kui te peate läbirääkimisi nõukoguga ja, ja siis äh, lepite omavahel kokku, siis me tahame üha rohkem nõukoguga kokku saada, et oma muredest ja oma ootustest rääkida. ja äh, siis äh, meil oli kuus minutit, Jyoti, äh, Paul Rüübik, neli minutit variraportööride vari, neli minutit arvutan siin erinevaid minuteid kokku, kolmkümmend viis minutit, härra Mures on ka äh, paranduseelarve kohta. umbes nelikümmend minutit kulub selle peale. ühesõnaga, te peate oma kõneaega tõest, kõneajast tõesti äärmise rangusega kinni pidama ja ei tee mingisuguseid järeleandmisi. palun siis seitse minutit ja siis äh, teie küsimuseks ja voliniku vastuseks, kui tahate volinikult vastust, siis piirduge vähem kui seitsme minutiga. aitäh. kõigepealt tänan volinikku selle eest, et et äh, ta on olnud niivõrd viisakas, et ta just meie juurde tuli esimest ettekannet tegema selle eelarve kohta, just siia parlamendi eelarvekomisjoni. see näitab ähm, teie lugupidavat suhtumist ja me peame teid selle eest tänama volinik, ma tean, te ütlesite, et te olete väga töökas, aga ärge ka alahinnake meid, me oleme ka väga töökad ja me võime ka teha eh, sagedamini nii ametlikke kui mitteametlikke koosolekuid, kui te olete selleks valmis. nüüd nagu härra esimees ütles, siis eh, esimene ülesanne oli ikkagi võtta arvesse seda, mida te meile esitasite ja me ootame ka võimalusi edaspidi üksikasjalikumalt järgnevate nädalate jooksul analüüsida seda ettepanekut, aga paar esialgset kommentaari. mu esimene kommentaar puudutab teemat, mida nii teie kui ka meie esimees on tükk aega käsitlenud ja see puudutab siis nii-öelda Türgi vahendit. ja mu esimene küsimus puudutab seda, et kuidas te kavatsete seda vahendit kasutada pagulaste rahastamiseks äh, kaks tuhat üheksateist eelarves, kas te saaksite sellest üksikasjalikumalt rääkida? ja lisaks sellele, mida ütles härra esimees, kas te saaksite selgitada ka seda, miks on nõnda, et ehkki nõukoguga on sagedamini kohtutud, ei ole meil veel äh, projekti äh, eelarve muutmise kohta Türgi asjus. paar üldisemat kommentaari samuti, loomulikult me ootame üksikasjalikumat analüüsi, Euroopa Parlament hääletas teatud suuniste üle märtsikuus ning nendes suunistes eelkõige kesket keskenduti noortele ja suurtele programmidele, mis puudutas ainult noori, näiteks noortealgatus, samuti Erasmus pluss. Te olete esitlenud sellist programmi, kus on teatud kasvud eelarves, aga ma leian, et meie komisjon üldiselt arvab, et selles valdkonnas on vaja rohkem tööd teha, et need olemasolevad marginaalid peaksid tähendama seda, et me saame teha rohkematki selleks, et rahastust suurendada. tuletan teile meelde, et oma suunistes viitasime Erasmus plussile, mis ähm, mille rakendusala võiks märkimisväärselt laiendada, võttes arvesse, kes on need inimesed, kes võiks Erasmus plussist kasu saada, ehk siis kui tohin, ka poliitiline kommentaar, ma loodan, teil on aega vastata, aga kui me räägime suhetest nõukoguga, siis kui me jõuame lepituse faasi, siis asjad lähevad ilmselgemalt raskemaks, täna te tutvustate meile eelarveprojekti, mis ähm, loomulikult saaks jah, olla parem, aga siin on selliseid ähm, suurenemisi nii kohustuste kui maksete osas, mille eest me saame olla tänulikud. ehk siis minu küsimus on seotud sellega, et milline on teie nii-öelda kõhutunne, et mis te arvate, kas ähm, nõukoguga läbirääkimised lähevad edukalt, võttes arvesse ka parlamendipoolseid suuniseid ja eesmärke, et mida te arvate sellest? ja nagu ma ütlesin, siis äh, tegemist on viimase äh, nii-öelda täies mahus eelarvega, mida te sellele parlamendi koosseisule tutvustate ja ma loodan, et me suudame ikkagi pakkuda rahuldust oma kodanikele, me peame proovima saada üle sellest ehm, negatiivsest kuvandist, mis meil on mõnda mõnda aega olnud. loodetavasti selle eelarvega on võimalik Euroopa institutsioonidel head tööd teha. ehk siis mu küsimus on, et mida te arvate suhetest nõukoguga ja kas eh, on võimalik edu saavutada? jaa, siis jah. katsuge kahe minuti kümne sekundi härra esimees, härra parlamendiliige, daamid ja härrad. kõigepealt, mis puudutab äh, Türgi pagulasrahastust, siis siin me näeme ette äh, vahendeid üks koma nelikümmend viis miljardit eurot. see on siis osa kolmemiljardilisest äh, vahendite osast. ja, ja siin me peame siis arvestama ka äh, ühinemiseelse abiga ja ka humanitaarabivahenditele. see on siis esimesest sambast kaheksasada viiskümmend miljonit ja, ja teisest sambast kuussada miljonit. ning need võimalikud kaks miljardit, mis peaksid, võiksid tulla eelarvest, siis eh, siin on ette nähtud viissada viiskümmend miljonit väljaspool ähm, kaks tuhat üheksateist aasta eelarvet ähm, leida. ja selliselt üritame siis kokku saada oma kaks miljardit. ja eeldades, et liikmesriigid siis vähemalt ühe miljardi mahus äh, värsket raha meile annavad ja liikmesriigid ütlevad juba praegu, et see, et äh, et äh, siin ei saa arvestada enam aastaga kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kaksteist eelarvega, vaid et see peaks äh, aset leidma siis kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend aastatel. Erasmus pluss, siin võiks äh, ausalt öelda erinevaid suurusi ette näha kui ainult neli protsenti Erasmus noortest või saaksid seda ähm, programmi kasutada, siis on piisavalt mänguruumi ülevalpoole nii et, nii et äh, seetõttu oli siis ka lihtsam neid vahendeid kahekordistada viieteist miljardit miljardit kolmekümne miljardile peale ähm, eeldusel, et parlament ja nõukogu läbirääkimistel neid ei vähenda, neid vahendeid ning ähm, arvestades äh, jah. ja, ja ning siin me peame arvestama siis ka teiste ülemääradega, nii et äh, siin me saaksime siiski äh, kuus koma neli äh, miljardilise kasvu ette näha. niisiis, läbirääkimised kindlasti ei muutu lihtsamaks, aga, aga igal juhul otsused sõltuvad ka nendest riikidest, kust teid valitud on. suur tänu, Paul Rüübich ja teiste eelarvejagude osas neli minutit küsimusteks ja vastusteks. suur tänu Äh, suur tänu ka härra volinik Oettingerile ja tema meeskonnale. ma arvan, et see ettepanek on vägagi konkreetne ja kui ma nüüd vaatan et, et äh, null koma üheksa protsenti äh, KRT-st on ette nähtud, siis ähm, poliitilistelt tasanditelt ähm, vaadates Euroopa Liidu poole, Euroopa Liidu poole, siis siin on tegu tegelikult vägagi eeskujuliku näitega, me teame, et nõukogu seda ähm, viieprotsendilist personalikärbet äh, on ka vastavalt rakendanud ja seda siis Euroopa Liidu tasandil. ja mina sooviksin näha ka arve, et äh, kui palju on liikmesriikides äh, personali vähendatud. et kui ma võtan siin nüüd eeskujuks ähm, Euroopa Liidu ja kasutan seda eeskuju ka liikmesriikides, siis see oleks vägagi positiivne me teame, et pensionid ähm, kuue koma kahe protsendise kasvuga on vägagi päevakajaline teema ka tulevikus, ka Euroopa Parlamendis ja seetõttu ma toetan ka seda pensionifondi ettepanekut, nii et peame vaatama, kuidas me seda tulevikus saame reguleerida, siis ähm, Euroopa Parlamendil näiteks oli juba pensionifond, aga sinna enam sissemakseid ei tehta, nii et me peame siin ühiselt asja kaaluma selleks, et kõikidele institutsioonidele äh, leida ühine lahendus ja kuna ma vastutan ka teiste jagude eest, siis mind huvitaks ka eelkõige see, et mis puudutab Euroopa andmekaitseteenust, et miks on, on siin nähtud ainult kaheksakümne viie protsendine kasv, aga ombudsmani puhul üheksa protsendine kasv, eh, samas kui näiteks kontrollikod eh, on null koma kaheksakümmend viis protsendi juures. nii et ma arvan, et seda küsimust tuleks veel arutada ja mis puudutab hinnangulisi äh, andmeid, siis siin need arutelud olid vägagi põhjalikud ja ma sooviksin teada, kuidas komisjon on välja töötanud need kohandused ja kus kõige rohkem äh, kärpeid tehti, nii et see oleks meie jaoks kõige olulisem küsimus. ja veel üldisem märkus ka. Ähm, äh, mis, kui palju läheks Euroopa Liidule maksma see, kui ähm, mõningaid meetmeid ei võeta Euroopa Liidu tasandil, selle kohta sooviksin ka infot. Ähm, austatud härra raportöör Rüübich, kui te vaatate nüüd andmekaitseteenust, teenistuste ombudsmani. üks minut ja kolmkümmend sekundit, härra volinik. härra esimees, härra raportöör Rüübich kui te vaat-, võrdlete nüüd need kolme talitust, andmekaitset, ombudsmani ja kontrollikoda, siis ähm, te peate nägema, et andmekaitse äh, talitus koos uue ähm, GDPR-iga peab arvestama kulude tõusuga ja seetõttu oli vaja siin ka nende võimekust suurendada. nüüd ombudsman, äh, ma rääkisin temaga ja mis puudutab juhtumite arvu, siis ta ütles, et juhtumite arv äh, suureneb. ja kuna ta ei soovi, et tekiks äh, juhtumite käsitlemises viivitusi, siis oleks vaja ka rohkem äh, vahendeid. aga mõlemal puhul on tegu ähm, siiski väga väikeste talitustega, talitustega, samas kontrollikojas on sadu töötajaid ja, ja see, ja seetõttu siis see kasv paistab kuidagi väiksem olevat, nii et tegelikult ähm, need äh, numbrid iseenesest, need üldised numbrid on väga petlikud. nii et äh, kontrollikoja puhul ähm, võime arvestada sellega, et nende ülesannete maht jääb stabiilseks aga mis puudutab ähm, andmekaitsetalitust ja ombudsmani, siis nende töömaht ei ole iga aastal samasugune, vaid järgmisel aastal on töömaht suurenenud seoses nüüd GDPR-iga ja ka juhtumite suurenemisega, aga selliseid arenguid kindlasti iga aasta, aastatel ei ole. nüüd variraportöörid neli minutit, palun. proua Holmer, suur tänu, härra esimees, härra volinik, ma äh, piirdun vaid mõne küsimusega, kõigepealt suur tänu selle eest, et nii täpselt tutvustasite meile eelarve ettepanekut ja mis puudutab üks A, üks B-d, siis ma tervitan ka neid vahendite kasve, aga kui ma vaatan täpsemalt mõningaid äh, programme, siis rubriigis üks A on ka mõningaid programme, mille mis on vägagi tulemusrikkad olnud, aga paraku see ei kajastu siin ettepanekus ja ja siin, kes on soovinud ta-, taotleda vahendeid programmidest, on mulle ka öelnud, et tegelikult seal on need erinevused konkursil väga väikesed, et üks saab üheksakümmend kaheksa koma viis äh, punkti ja teine saab üheksakümmend kaheksa punkti, nii et mõlemad taotlejad on väga head, aga samas Antwort äh, selle äh, vahendi saab ainult üheksakümmend kaheksa koma viis punkti saanud äh, konkureerija, nii et see on tõesti väga frustreeriv ähm, programmides osalejatele, aga need programmid on äärmiselt olulised. ja mis puudutab äh, nüüd äh, Frontexit, siis me, ma näen, et siin on tõesti vahendid suurenenud selleks, et Euroopa piirikontrolli tugevdada ja parandada ka piirihaldust meie välispiiridel. aga arvestades sellega, et ma olen ka terrorismi äh, erikomisjonis raportööriks, siis arvestades ähm, ka aruteludega liikmesriikide siseministeeriumide esindajatega, siis äh, on, äh, on siin ka ootuseid Europolile, aga samas Europol ei saa neid ootusi täita, sellepärast et neil ei ole personali piisavalt. ja nüüd äh, ma paluksingi, et me täpsustaksime ka seda küsimust, me peame arutama ka seda Europoli küsimust. ja mis puudutab arenguabi, kas on ka tagatud see, et äh, toiduainete ehm, ehm, ja toiduainete määrad eh, ei vähene jällegi ja et me siis ei hakkaks jälle imestama, et inimesed lahkuvad Türgist, nii et kas teil on ka andmeid selle kohta, mida täpselt rahastatakse, et me saaksime täpsemad andmed, sellepärast et ehm, see saadab ikkagi teise info, kui me saadame infot, et kaheksa tuhat õpetajat on ette antud kolmesaja tuhande äh, õpilaseks. nüüd, mis puudutab seda viimast punkti, see kolm miljardit äh, kohustuste äh, näol oleme kõik ära kasutanud ja järgnevatel päevadel saate kindlasti ka täpse, täpse info, mille peale need maksed on läinud. ja teiseks kolleeg Mimitša, kolleeg Mogherini, kolleeg Haan tegelevad kõik sellega, et mis puudutab ähm, elutingimusi, ähm, seal, kus Euroopa Liit äh, oma projekte läbi äh, viivad, et ei halveneks. et need põhjused, miks inimesed ähm, põgenevad, äh, väheneksid. ja järgmise ähm, finantsraamistiku äh, see kindlasti ka kajastab. COSME on äh, väga oluline programm siinkohal. see on oluline äh, programm VKE-dele ja ka iduettevõtetele. ning tõepoolest, me saaksime palju rohkem vahendeid siin mõistlikumalt kasutada COSME puhul. aga kõige olulisem viga praeguse MFF-i puhul oli see, et üks koma null protsenti oli ikkagi selleks piiriks ja kui äh, liikmesriigid äh, soovisid ÜPP ja ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ähm, samas mahus hoida, siis seetõttu kärbiti vahendeid teiste programmidelt ning ja seetõttu meie võimalused äh, muutusid väiksemaks, nii et me peame õppima sellest, et me ei tohiks enam äh, komisjoni ettepanekut kosme osas ähm, selliselt äh, kärpida veel edasi, vaid me peaksime ikkagi selle nimel üheskoos võitlema. mina seda järgnevatel kuudel kindlasti teen. ja Bert Kolme, palun. suur tänu, härra esimees. austatud härra volinik Oettinger, suur tänu selle ettekande eest ja selle nagu alati väga asjaliku ja argumenteeritud selgituste eest kõikide nende arvude väljatöötamise kohta. mul oleks paar märkust ja küsimust ja ma tean, et tegelikult te ei ole küll kõikide nende küsimuste puhul äh, vahetult pädev volinik, aga mind huvitaks see, kuidas need arvud on seotud äh, programmide ja Äh, ideedega, mille osas me peame ka poliitilisel tasandil otsused langetama ja see puudutab eelkõige just nüüd Türgi pagulasrahastut. umbes kaks aastat tagasi kui äh, sellise erakorralise lahendusena äh, leppisime kokku Türgi pagulasrahastus ja nüüd on kaks aastat möödas selle kokkuleppe sõlmimisest ning äh, nüüd oleme jällegi sama probleemiga silmitsi, et me peame väga kiiresti jälle mingi otsuse langetama ning loomulikult äh, mul tekib jällegi küsimus, miks me satume pidevalt jälle ajasurve alla ja vastus on arvatavasti see, et, et kuna Euroopa Liidu poolt ähm, äh, seoses rändekriisiga ei ole ikkagi veel kõikehõlmavat lahendust välja töötatud ning see on loomulikult probleem, millega me peame tegelema ning mul ongi küsimus et kas eelarve poolt äh, ei peaks me siin survet äh, avaldama ka liikmesriikidele ja ka meie parlamendile, et öelda, et meil oleks vaja kõigepealt sellist kandvat alust, lahendust, et tõesti siis ka äh, pikaajaliste lahendustega välja tulla. ja nüüd teiseks, mis puudutab eelarvet, siis siin me räägime väga palju ka meie tugevuse suurendamiseks ja vastupanuvõimest ja ma olen praegu natukene külmetanud ja seetõttu see on äh, mulle vägagi praegu südamelähedane, nagu me teame, siis vastupanuvõimet me äh, suurendame eelkõige just konkurentsivõime suurendamisega, et me äh, astume, tege-, arvestame ka loodusjõududega, aga mida me tihtipeale näeme eelarve valdkonnas, on see, et on, et me soovime tegelikult eemal hoida eelarvest äh, ettevõtjad, ka eraettevõtjad, äh, kes tegelikult ju tagavad selle vastupanuvõime, selle tugevuse. aga oluline on ja, ja praegu me aga nõuame, et kõik peaksid saama kõigepealt ennast teostada, et siis nad saaksid osaleda ka selles vastupanuvõime suurendamises, et ehk saaksite rääkida ka sellest. härra volinik. härra esimees, härra parlamendiliige siis veebruarikuus tegime selle teise äh, mak-, äh, makseosa kohta, aga ähm, Euroopa Liidu institutsioonide, äh, sealhulgas nõukogu veskid, jahvatavad suhteliselt aeglaselt. tõsi on see, et kogu Euroopa naabruspoliitika teema ja et kuidas me stabiilsuse tagame nii Euroopa Liidu sees kui ka väljaspool, kuidas ähm, meil õnnestub ähm, korraldada ränne ka Euroopa Liidu õiguse alusel, et me teame, millised äh, on arengud olnud ka kohustuste võtmisega ja äh, kolleeg Avramopoulos tegi ettepaneku äh, ähm, rändeõiguse ähm, läbivaatamiseks, need ettepanekud ei ole veel kaugemale jõudnud ja samuti me soovime kõige rohkem mõjutatud riikidesse Bulgaaria, Hispaania, Kreeka, Itaalia, vajaduse korral ka Poola mõelge kas või siis ka ebastabiilsusele Ukrainas, et abistada, et, et me saaksime ka nende piirivalvet toetada, kui vajalik. nüüd, mis puudutab tagasipöördumist, tagasisaatmist, siis siin on liikmesriigid ähm, olnud erinevalt, erinevalt edukad. ja me soovime siin oma panuse andma, anda järgmise MFF-i raames, see puudutab eelkõige arenguabi ja, ja me sooviksime siis ka Euroopa Liidu poolseid vahendeid siin suurendada ning äh, siin on oluline ka arenguabifondi suurendamine ja siin on oluline ka teie panus. nii et mis puudutab ähm, turumajandust ja konkurentsivõimet, siis äh, ma olen teiega nõus, aga me peame ka vaatama, et üleilmses konkurentsis on meil siiski ettevõtteid, kes suudavad ähm, ka Ameerika ettevõtetega rinda pista ja seal on ju ettevõtluspoliitika ähm, äärmiselt aktiivne ning arvestades ka äh, tollipoliitika arengutega eh, eh, USA-s, siis on jällegi eh, negatiivne mõju tekkinud ka meile, nii et nii et kui me vaatame lennukite ehitust, masinaehitust, bioteki ja või siis ka mikroelektroonikat ja siin ülemaailmset konkurentsi, siis äh, meie ettevõtted eeldavad ikkagi, et me loome ühisettevõt-, ettevõtteid ja selliselt eh, siis ka suudame oma konkurentsivõimet ähm, suurendada siiski ainult tänu Euroopa Liidu vahenditele. palun, Gerard Depre. suur tänu, esimees. lugupeetud volinik, lubage mul palun siis kõigepealt teha teile üks väike kompliment. Eh, tahaksin tänada teie pühendumust eelarve, eelarvele Äh, tõesti rõõm on teha koostöö sellise pühendunud äh, inimesega. ja praegusel hetkel ma ei hakkaks üksikasjadest väga põhjalikult rääkima, mul on teile kolm küsimust. esiteks, äh, kas üldiselt teie ettepanek liigub õiges suunas? jah, liigub küll, vastaksin ma ise. minu fraktsiooni jaoks, minu jaoks jah, asjad liiguvad õiges suunas, hoolimata sellest, et mõningad programmid ei saa neid vahendeid, nagu me tahaksime. Te olete juba üldiselt rääkinud sellest, kosmest ja nii edasi, aga üldiselt asjad lähevad õiges suunas. teiseks kas vahendid, mida te ette näete, äh, on piisavad? vastus ei aga teie ei saa midagi muuta, sellepärast et me peame töötama äh, sellises raamistikus, mille me oleme mitmeaastaselt paika pannud ja mis paneb paika meile piirid, millest lähtuvalt me saame mõningaid vahendeid liigutada. ja sellest lähtudes on mul üks küsimus maksete kohta. ma näen, et maksed äh, hakkavad äh, kasvama tõsiselt äh, meile mitmeaastase finantsraamistiku lõpus. kas te arvate, et see koorem, mis jääb äh, viimasele järgmisele mitmeaastasele raamistikule on, ei ole mitte liigne, nagu oli eelmine kord. ja siis veel üks küsimus, mis mulle muret valmistab, nimelt näen, et rändeküsimustes olete ette näinud sada seitsekümmend viis miljardit eurot krediiti Kreekale. aga ma ei näe Itaalia jaoks mingisuguseid erimeetmeid siin. Itaalia on siiski ka murettekitav, eks ole lugesin Europarameetri uuringut ja tõdesime, et Itaalia on ainus riik, kus suurem osa rahvastikust leiavad, et et rahvas ja riik ei ole saanud Euroopa Liidust kasu. ainus riik, isegi Ühendkuningriigis suurem osa inimesi leiavad, et riik on saanud kasu Euroopa Liiduga partnerlussuhetest. aga itaallased ütlevad ei, enamuses ei. ja mida me siis teeme sellise probleemiga? see kujuneb poliitiliseks probleemiks, ma tean, Brexit on juba meil selja taga, ma ei tahaks Itaalia lahkumist üle elada. härra volinik. mis puudutab Itaaliat, siis ka viimasel aastal oma ähm, paindlikkuse vahendeid kasutades ähm, saime väga palju vahendeid suunatud tegelikult Itaalias, mis puudutab äh, näiteks äh, looduskatastroofide kõrvaldamist erinevates äh, Itaalia piirkondades ja samuti, mis puudutab Vahemere marsruuti ja, ja samuti Itaalia on tõesti väga suurt rolli mänginud ka äh, rändekriisi lahendamises ning äh, me soovime omapoolset toetust jätkata ja seda on kinnitanud ka Itaalia valitsus, aga mitte ainult Roomas, vaid ka mu äh, mujal on tekkinud ähm, tunnus, et ähm, kui toetusi antakse, siis võetakse vastu, aga muidu kõiges süüdistatakse ähm, Brüsselist. ja ähm, eelmisel aastal kaks tuhat seitseteist oli siis toetuste maht kakssada kuuskümmend viis koma seitse miljardit eurot. nii et me teeme kõik selleks, et sellel aastal siis ka vahendid ära kasutada ja enam mitte neid vahend, seda vahendite mahtu suurendada. et oluline on ikkagi meie jaoks see, et me saaksime, me ei saa, et me ei saa nii kiiresti neid makseid korraldada ja oluline on ikkagi ka see, kui kiiresti järgneva MFF-i arutelud toimuvad nii et kui me äh, suudame juba äh, sügisel kokku leppida erinevate kulukohustuste maksete osas, siis sellisel juhul on olukord lihtsam kui siis, kui me peame väga äh, pikka aega lähtuma ikkagi ebakindlast olukorrast. nii et mul on hea meel, kui ma saan siis järgneval sügisel juba teile rohkem infot anda ka järgnevate kvartalite kohta. Uh, ma ei korda seda, mida kolleegid ütlesid, äh, volinik, aitäh teile ka ettekande eest, esiteks äh, ütleksin, et ma arvan, et eelarve on nii hea, kui see määr, kui hästi seda rakendatakse ja üks minu muredest siin seisneb juurdepääsetavuses näiteks VKE-de kontekstis, Kosme puhul näiteks me tahaksime just, et äh, oleks suurem toetus VKE-dele, muidugi VKE-del paratamatult on rahastusele juurdepääsuga probleemi, aga teiste programmide puhul on nõnda, võib-olla saate vastata, näiteks Leader programm, äh, see on hea programm, Iirimaal ma tean, et äh, sellest suudeti ära kasutada ainult kolmteist miljonit jaanuaris, ehkki vahendeid oli üle kahesaja viiekümne miljoni, ehk siis vaadake, kui vähe kasutati sellest rahastusest ära seitsme aasta jooksul. ja kuidas seda olukorda paremaks muuta, kuidas teha see rahastu kodanikele kättesaadavamaks, sellepärast et nad on muidu Euroopa Liidust nii kaugemal ja menetlused tuleb teha lihtsamaks. sama ütleksin Erasmus plussi kohta tundub, et jõukamad õpilased saavad Erasmus plussile ligi küll, aga vaesemad üliõpilased peavad hakkama laenu võtma selle jaoks ja see on ebavõrdne olukord, see on selline süsteemne toksilisus, millest tuleb lahti saada ja see on süsteemne probleem selle puhul, kuidas eelarveid üldiselt koostatakse ja rakendatakse ja viimaseks küsimus, et kuidas on selle kaitsetööstuse programmiga, võttes arvesse seda, kui suur on juba eelarvestress ja nii palju praegu minu poolt Monsieur, monsieur le commissaire. lugupeetud volinik, palun. Ähm, härra esimees, austatud parlamendiliige. me oleme nõus teie arvamusega, et paljusid programme täies mahus ei ära kasutata, sellepärast et tihtipeale need eeskirjad just koduriigis on liiga keerulised ja seetõttu, mis puudutab eelarvemäärust ja ka Omnibussi, siis seal me oleme võidelnud tõesti äh, väga suurel määral ka eesmärkide lihtsu-, eeskirjade lihtsustamise eest ja meil on siis olemas nüüd ka ühtne äh, eeskirjade käsiraamat, äh, mis on suunatud just VKE-dele selleks, et nende bürokraatia hirmu vähendada ja bürokraatiat vähendada. aga ka siin Äh, parlamendis on palju räägitud äh, programmide kuritarvitamise vähendamisest. see vigade määr kontrollikojas ja nõukogus mängib väga suurt rolli, see on seal oluline küsimus. ja nüüd eelarve kontrollikomisjonis, teie komisjonis siin parlamendis on ka parlamendiliikmeid olnud, kes seda lihtsustamist sugugi ei ole hinnanud, äh, sellepärast et nad soovivad kõikehõlmavaid kontrollimeetmeid ja ka täpsemaid ähm, kontrollivorme ja nii edasi, selleks et ähm, kuritarvitamist vähendada. aga ma arvan, et me oleme nüüd tasakaalu leidnud ja ma arvan, et nüüd on ka lihtsam siis saada kasu Euroopa Liidu programmidest. nüüd see eileõhtune kokku, kokkulepe, millest rääkis ka minu kolleeg Pjatovkovska nõukogu parlamendi vahel näeb siis ette, et viiskümmend, viiskümmend, nii et värske raha ja ümberpaigutuste vahel, et on nüüd kuuskümmend protsenti ümberpaigutustest ja nelikümmend protsenti ehm, värsket, ei, vastupidi siiski, ütleb härra volinik. ja, ja järgnevatel päevadel me siis äh, kajastame seda ka oma eelarve ettepanekus ning see muudatus äh, ehm, kümme protsenti, et viie, viiskümmend viiekümnelt äh, kuuskümmend neljakümnele Ähm, annab meile äh, ka lisavahendeid umbes kuuskümmend miljonit ja see kindlasti annab meile võimaluse ka vastavad kohandamisettepanekud sisse viia eelarvesse. Indrek Tarand, palun. <coughs> aitäh, härra esimees suurem osa nendest küsimustest, mida ma tahtsin küsida, küsisid kolleegid mu eest juba ära ja te ka vastasite neile juba, aitäh! loomulikult ma ei oleks Roheliste fraktsioonis, kui ma ei pööraks tähelepanu sellele, et kliimapoliitikal ei ole endiselt piisavalt vahendeid, aga siiski me hindame seda, et te olete selles valdkonnas kulutusi suurendanud. kui nüüd rääkida Türgist, mida te arvate, kui meil tuleb paranduseelarve ettepanek, et kas siis parlament saaks äkki näiteks toetada komisjoni algatusi läbirääkimistes nõukoguga, kui tuleb ametlik ettepanek ja siis lõpetuseks, kas te saaksite meie komisjoni liikmetele anda nõu selles mõttes, et mida teie arvate, kas arukas oleks parlamendipoolselt taktikaliselt võtta eelarve MFF-i ettepaneku kontekstis pantvangi, kui nii-öelda, me oleme ühe korra proovinud, aitäh. härra esimees, härra parlamendiliige. mis puudutab äh, kaks tuhat kaheksa paranduse eelarve ettepanekut number kolm, siis äh, selle me võtsime täna äh, vastu ja see on seotud ka Türgi pagulasrahastuga ja vastavate vahenditega aastaks kaks tuhat kaheksateist ja see on siis viissada, sisaldab ka summat viissada miljonit eurot. ning järgnevatel tundidel see dokument laekub ka teile. ja loomulikult me näeme, et MFF ähm, on seotud iga-aastase eelarvega ja ka eelmise MFF-i puhul oli olukord selline, et eelarveraamistik kaks tuhat neliteist ja eelarveraamistik kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, arutati ühe paketina aastal kaks tuhat kolmteist ja tollane parlamendi president äh, Schulz ähm, mängis väga olulist äh, rolli läbirääkimistel ja ootame nüüd ära, mis juhtuma hakkab, nii et mina toetaksin seda, kui eel, eelarve kaks tuhat üheksateist ähm, õigel ajal, novembris kaks tuhat kaheksateist ka vastu võetakse ja see on ikkagi kõikide nende huvides, kes soovivad saada kindlust järgmise aasta programmide osas. ja seetõttu me tervitame seda, kui, kui MFF järgmise aasta märtsis vastu võetaks. seda sõltumatult iga-aastastest eelarve aruteludest sellepärast, et sellisel juhul oleks mm, nii teadlaste piirkondlike kohalike omavalitsuste ettevõtjate jaoks ähm, juba varases faasis prognoosikindlus olemas äh, ja, ja sellisel juhul ei teki ka sellist hilinemist, äh, nagu meil tek-, tekkis näiteks aastal kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist makstud, nii et minu jaoks oleks parim see, kui kaks tuhat kaheksateist äh, novembris siis eelarve kaks tuhat üheksateist võetakse vastu ja kevadel kaks tuhat üheksateist võetakse vastu MFF ja siis äh, kaks tuhat üheksateist kevadel teeb äh, ka ähm, kaks tuhat kakskümmend eelarve äh, ettepanek ja siis nõukogu ja loodetavasti ka ähm, komisjon praeguses koosseisus, mis järgmise aasta oktoobris veel paigas on, selle otsusega langetab või siis juba järgmine komisjoni koosseis. Merci, monsieur le commissaire. Alors, je vais maintenant donner la parole. suur tänu ja nüüd annan sõna sekretär Moressanile kes on kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve raportöör ja ta saab rääkida paranduseelarvest number kolm, mis puudutab siis Süüria varjupaigataotlejaid Türgis ja esimene sõnavõtt, me kohtume eelarvekomisjonis kohe, kui ma tean, millal te olete valmis meie kutse vastu võtma. aitäh, Äh, härra volinik, väga hea meel on teid jälle siin komisjonis näha. kõigepealt minu poolt, see paranduseelarve puudutab Türgi pagulasrahastut, see on üks olulisemaid äh, teemasid, millega tuleb selle aasta jooksul tegeleda ja sellepärast on vaja läbipaistvust. ma saan aru, et ähm, see võeti täna volinike kolleegiumis vastu, kas te saate kinnitada, et see nõnda oli ja teiseks, me oleme näinud üksikasjalikult, kuidas Türgi pagulasrahastut rahastatakse aastal kaks tuhat üheksateist, aga kas volinik saaks rääkida ka sellest, missugune on selle rahastus aastal kaks tuhat kaheksateist, sest siis saame parlamendis meie ka oma tööga peale hakata. parlamendi seisukoht on teile teada, esiteks me tahame nii-öelda värskeid vahendeid, teiseks äh, me oleme nõus esialgse ettepanekuga komisjoni poolelt, ehk siis miljard Euroopa Liidu eelarvest, kaks miljardit liikmesriikidelt ja mu küsimus volinikule on, et mis pani teid oma seisukohta muutma võrreldes esialgse ettepanekuga, me nägime seda märksa soodsamana äh, Ehm, kas see oli poliitiline surve nõukogu poolelt või on mingisuguseid uusi mõtteid seoses Euroopa Liidu eelarvega ja viimane lühike kommentaar ajastuse kohta me oleme olnud valmis selle Türgi rahastu teemaga tegelema juba eelmise aasta oktoobrist, ehk siis kui on võimalik kusagil poliitilist survet avaldada, siis seda tuleb teha nõukogus, parlament on valmis kiiresti tegutsema. me teame, et koha peal peavad asjad olema prognoositavad, me oleme käinud kohal Türgis, Jordaanias, Liibanonis, Mm, tegelenud selliste asjadega nagu haridus, haridus on just selline asi, mille puhul on vaja prognoositavust, aga me saame kinnitada, et viivitused ei tulene parlamendist, vaid nõukogust. ja me ei saa käituda nõnda, et nõukogu venitab ja siis öeldakse üks hetk, et parlament peab väga kiiresti tegutsema Eh, nii palju praegu minu poolt kolleegidega ja fraktsioonidega me veel muidugi oma seisukoha kujundame. nagu te näete, me esitame küsimusi eh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve projektile, projekti kohta. Eh, kas siis, kui see ei puuduta Türgi varjupaigataotlusi, varjupaiga vastuvõttu? härra esimees, härra parlamendiliige Ehm, ma juba rääkisin sellest ehm, küsimusest, aga ta ei olnud vist veel siis kohtumisele jõudnud. nii et ma siis kordan üle. nii et tõepoolest ehm, ettepaneku kolm me siis täna kolleegiumis arutasime ja võtsime vastu ja see käsitlebki Türgi pagalasrahastust. ja see öö, otsus hõlmab siis viissada viiskümmend miljonit eurot. ja viissada miljonit eurot on värske raha ehk siis täiendavad vahendid ja viiskümmend miljonit on ähm, saadud tänu eraldistele äh, humanitaarabi äh, vahendite alt. ja see muudatusettepanek, see paranduseelarve ettepanek ka järgnevatel tundidel edastatakse teile ja ka nõukogule samaaegselt ma näen ennast äh, nagu postiljonina, kes äh, peaks sõnumeid edastama nõukogule. aga ma ei ole nõukogu liige, ma olen komisjoni liige. ja seetõttu ma olen ainult piiratud määral vastutav nende kriitikanoolte osas äh, nõukogule, nii et iga kord ministriga, kellega ma kohtun, siis ma neile ka ütlen, et parlament ka õigustatult kritiseerib ajakava. nii et te juba kaks tuhat kaheksateist eelarve arutelude ajal esitasite sama küsimuse ja veebruarikuus tegime ka omapoolse ettepaneku, aga endiselt asjad jäid seisma nõukogus maikuus. ja nüüd me loodame, et Itaalia siiski oma reservatsiooni kõrvaldab, ükskõik mis Roomas nüüd järgnevatel tundidel, päevadel juhtub, ja sellisel juhul nõukogu parlament saavad siis Ähm, läbirääkimistega alustada vastavalt praegusele seisule ja arvestama peab sellega, et nõukogu kategooriliselt ei olnud valmis eraldama kaks miljardit värsket vahendit, et seitse liikmesriiki, nende seas ka väga suured liikmesriigid, Saksamaa, Prantsusmaa ja teised, kutsusid meid ähm, üles ühes kirjas kõik need kolm miljardit äh, tänu vahendite ümberpaigutamisele leidma ning äh, meil oli väga suurt vaeva vaja näha selleks, et vähemalt üks miljard värskeid vahendeid äh, nõukogus läbi suruda. nii et kas teie sellega nõustute, see on nüüd teie otsustada. nii et siin ma ei ole mingisugune eestkostja. aga meie jaoks on oluline see, et selles küsimuses inimeste huvides õpetajate äh, Ehm, õpilaste huvides ehm, Türgis see küsimus kiiresti otsustada. väga tore. oleme nüüd selle kuulamisega lõpule jõudmas, härra volinik, te pidite lahkuma kaksteist nelikümmend viis, kell on kaksteist viiskümmend viis, paraku ma ei saanud kolleegidele, kes sõna soovisid siin saalis rohkem sõna anda. kallid kolleegid kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarveprojekt ning parandus eelarveprojekt kolm kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks saadeti teile just emailiga ning kõik saavad üksikasjadesse süveneda. me tahaksime mitmeaastase finantsraamistikuga kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta märtsi lõpuks ühele poole jõuda, aga kuna meil on veel kasutamata varusid, siis äh, kindlasti kahe tuhande kahekümne esimesel aastal, kui algab uus äh, mitmeaastane eelarveperiood äh, ja meil on ikkagi veel maksmata arved, siis tuleb kohe hakata jällegi uue finantsraamistiku kallal tööd tegema ja kui te annate mingisuguse võib-olla prognoosi meile selle kohta, Äh, kuidas me saame kiiresti asuda selle, sellise tegevusega tegema, et äh, kahe tuhande neljateistkümnendast äh, kahe tuhande kahekümnenda aastani jäävad arved saaks makstud, siis see oleks väga kasulik. ja suur tänu! ja suur tänu, et tulite siia, enne kui ajakirjanike ette astusite. juunikuus kohtume, pidime kohtuma neljandal juunil, ma tean, et olete pettunud, see on tühistatud see koosolek ning tuleme kokku kaheksateistkümnendal ja pärast seda üheksateistkümnendal juunil. rohkem keegi sõna ei soovi, meie koosolek on käesolevaga lõppenud, suur tänu osaluse eest, aitäh!